Oh, okay. Good morning, ladies and gentlemen. We will open this uh, session as a tere tulemast! Äh, avaksin nüüd äh, meie tänase koosoleku IMCO komisjoni juhina. tervitaksin äh, volinikukandidaat Silvi Kõlaardi meie jätkukuulamisele, mida taotlesid IMCO ja ITRE komisjonide koordinaatorid. tervitaksin ka proua Valani, kes on ITRE komisjoni esinaine ning äh, ta juhatab seda koosolekut koos minuga. loomulikult tervitame IMCO EITRE komisjoni liikmeid, äh, kes seda kuulamist ühiselt täna korraldavad. lisaks tervitan ka õiguskomisjoni ja kultuuri- ja hariduskomisjoni esindajad, kes on kaasatud komisjonid ning julgeoleku ja kaitse allkomisjoni ja kultuurikomisjoni, kes on siis kutsutud meie kuulamisele me teame, miks me siin oleme, me soovime saada lisaselgitusi nendele vastustele, mida volinikukandidaat andis äh, nii kuulamisel kui ka kirjalikult. ning äh, IMCO seisukohast on proua Gulaardi portfell äärmiselt oluline, sellepärast et äh, ühisturg on üks teema, mida me koos ITRE komisjoniga ühiselt käsitleme seega pikema jututa annangi sõna üle oma kaaskoosoleku juhatajale proua Valanile. aitäh, proua De Sutter, sissejuhatuse eest. tere tulemast kõigile meie tänasele koosolekule. tere tulemast ka volinikukandidaat proua Silvi Kulaart, aitäh, et täna siia olete tulnud. tervitan ka kõiki komisjonide liikmeid ning Äh, neid, kes meid vaatavad, sellepärast et koosolekud kantakse ka interneti vahendusel üle. selgitaksin nüüd tänase äh, kuulamise protseduuri, äh, mis on kooskõlas volinikukandidaadi kinnitamisega. parlament hindab neid nende üldise pädevuse, pühendumuse Euroopale ning isikliku sõltumatuse alusel. lisaks hindame nende teadmisi tulevasest portfellist ning nende suhtlusoskust enne kuulamist äh, on volinikukandidaat vastanud hulgale kirjalikele küsimustele, mida IMCO, ITRE, kultuuri ning õiguskomisjoni liikmed täiendavalt esitasid. ning kirjalikud vastused on liikmetele laiali ka saadetud. suur aitäh, proua Kulaart, et vastasite meie täiendavatele küsimustele täna alustame volinikukandidaadi sõnavõtuga, mis kestab kuni kümme minutit. seejärel on meil kolmteist küsimust liikmetelt. esmalt äh, poliitiliste fraktsioonide esindajad äh, saavad sõna ning seejärel saavad sõna äh, kuulamisse kaasatud komisjonide liikmed. iga küsimuse jaoks on ette nähtud viis minutit, üks minut küsimuseks, kaks minutit vastuseks, üks minut täiendavaks küsimuseks ning siis taas kord üks minut vastuseks täiendavale küsimusele üritame ajast kinni pidada nii rangelt kui võimalik. panen teile südamele, et te esitaksite oma küsimused ühe minutiga. see on minu poolt kõik. proua Kular, nüüd on sõna teil, kümme minutit, palun lugupeetud koosoleku juhatajad lugupeetud parlamendisaadikud ja kõik, kes meid kuulavad ka veebi vahendusel. tere kõigile! teisel oktoobril toimus minu esimene kuulamine ja te soovisite, et ma vastaksin pärast seda veel kirjalikele küsimustele. tegin seda hea meelega, sest et ma austan parlamendi rolli komisjoni tegevuse demokraatlikus eh, hindamisel. ja nüüd eh, olen siin teie ees, et selgitada veel teatud küsimusi. Te esitasite mulle täiesti legitiimse küsimuse, ehk et miks on minu portfell niivõrd laiaulatuslik. eks see on ju tegelikult eh, presidendikandidaadi von der Leyeni otsus ja ma olen sellega tegelikult nõus, sest et meie majanduslikud, tööstuslikud äh, ja ka inimlikud väljakutsed äh, on väga keerukad ja need kõik peituvad selles samas portfellis. see portfell on mõttekas minu arvates, sellepärast et äh, uued tehnoloogiad on meie tööstusprojekti südames, mille eesmärgiks on uute väärtusahelate väljatöötamine kõik need küsimused on omavahel lahutamatud ja meie eesmärk on muuta kogu meie majandusmudelit. toon teile mõned näited. mis puudutab tööstuspoliitikat, mida soovime eh, ellu rakendada, siis te ilmselt teate, et meil on väga ambitsioonikad eh, tööstuspoliitilised eesmärgid. Eh, meil on vaja tehnoloogilist suveräänsust uurte väärtusahelate kaudu selleks, et me ei, ei jääks teistest maa, maailma piirkondadest maha, meil on vaja uusi tooteid arendada, laieneda uutele turgudele ning ehm, arendada vähem energiamahukaid eh, majandussektoreid ja selleks kõigeks on meil vaja eh, tulevikku suunatud tehnoloogiaid, nagu näiteks tehisintellekti volinike kolleegiumi üheks teiseks eesmärgiks, mis on samuti ambitsioonikas, on eh, kliimamuutustega võitlemine ning süsinikuvaba ringmajandus. ringmajandus on siinkohal võtmetähtsusega eh, mõisteks. me peame minema üle uutele eh, eh, siis uutele tootmismudelitele ja süsiniku asemel miks mitte kasutada vesinikku näiteks terase tootmisel siis kaitsetööstus, jällegi uued tehnoloogiad mängivad siin äärmiselt äh, suurt rolli. teised riigid ja piirkonnad investeerivad äh, tohutuid summasid äh, uutesse tehnoloogiatesse ka kaitsevallas ja meie sooviksime kõigepealt tuvastada, mis on meie ühised vajadused, ja selleks, et ka selles valdkonnas oleksime sõltumatud tänu tehnoloogiale ja loomulikult saaksid sellest kasu nii kodanikuühiskond, ettevõtted kui kõik kodanikud laiemalt kultuurivaldkonnas on samuti tehnoloogia täiesti eh, kohal ja selge on see, et väga raske on tänapäeval eh, kultuuriväärtusi eh, siis kuidagi eristada selles mõttes, et need kõik jõuavad äh, väga laial viisil meie kodanikeni ja tuleb siis äh, kaitsta äh, nende kultuuriväärtuste loojaid, samas peame kaitsma oma demokraatiat, oma kodanikke ja loomulikult oma lapsi. sooviksin siinkohal meelde tuletada et meie Saksa kolleege meeles pidades, et see, mis eile Halles toimus, läks meile kõigile südamesse antisemiitlus ja viha on taas kord võidutsenud ja kasutati selleks uusi lahendusi. siinkohal rõhutan üle, et me vajame tasakaalustatud lahendusi, mida tagab meile demokraatia. tehnoloogia muudab meie ühiskondi, meie ettevõtlust ja me ei saa jätta oma kodanikke maha. seega on ka see sotsiaalne mõõde selles portfellis täiesti olemas ma üritan kõiki neid teemasid koos käsitleda, sest näiteks tehisintellekti küsimus puudutab intellektuaalomandi kaitset, see puudutab äh, ringmajandust, avalikke hankeid, kultuuri, äh, väärtuste levitamist ja muud. see antud portfell võimaldab loodetavasti sünergiaid luua, vältides bürokraatiat sest et olen ju isegi olnud Euroopa Parlamendi liige ja väga tihti heideti Euroopa Parlamendis ette ka sellist kopseldumist, mida need sünergiad ehk aitavad nüüd vältida. Need sünergiad oleksid kasulikud ka väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele, paneksime koos töötama erinevad peadirektoraadid, selleks et kõik need, kes äh, ettevõtete jaoks äh, töötavad siin Euroopa Liidus, töötaksid koos samuti üritame koos äh, paremini tööle panna kõik need meeskonnad, kes peavad jõustama ja ähm, tegema ka jõustamistegevust ja seiretegevust ähm, siis siseturu vallas, selleks et siseturu põhimõtetest peetaks paremini kinni. Te olete esitanud mulle mitu küsimust selle kohta, kuidas ma selle portfelliga hakkama saan ega ma ei kavatsegi seda üksinda teha, minu teenistuses on eh, hea meeskond, kolleegid, eh, volinikud, eh, asepresidendid, erinevad ametkonnad. ja kui te minule usaldust avaldate, siis töötan kõigiga nendega koos ma tean, et te olete muretsenud ähm, heade haldustavade pärast, äh, ma olen mitmega teist viimastel päevadel rääkinud, te olete küsinud, et kuidas ma suudan tagada, et äh, avaliku raha kasutus meie fondides äh, saaks hästi hallatud ja õigetel alustel jagatud. ma tegelen selle teemaga. aga tuletan teile ka meelde, et me kõik töötame ju muuhulgas äh, ka nii-öelda välismaailmaga, kavatsen kindlasti ka ise äh, ringi reisida, kohtuda inimestega, tarbijatega, ametiühingutega, liikmesriikide parlamentidega, selleks, et äh, eri teemadel edasi liikuda. ma tean, et tegu on keeruliste valdkondadega ja et nende teemadega on seotud väga palju arutelusid, muuhulgas poliitiliselt laetud arutelusid nii et soovin teha teiega koos koostööd. ma olen kogu oma elu julgustanud eurooplasi koostööd tegema, ma olen Euroopa valdkonnas juba kolmkümmend aastat tegutsenud, aeg läheb tõesti väga kiiresti, kõik sai alguse Berliini müüri langemisega juba minu jaoks. praegu muidugi on ehk ka keerulised ajad, aga ärgem unustagem, et see kunagine, kolmekümne aasta tagune aeg ongi meil võimaldanud äh, Euroopat rohkem omavahel lõimida. ma olen alati soovinud äh, kodanikke omavahel rohkem lõimida. ma tean, et Bert äh, Ruueni mõttekoda on teis tekitanud väga palju küsimusi ja minu tegevus seal. mul on väga kahju, et see kaheaastane tegevus seal on äh, väga palju äh, ähm, heitnud varju minu tegevusele Euroopa ühtsuse vallas. Need, kes mind tunnevad, teavad, kui olulised on minu jaoks Euroopa väärtused ja need on just need väärtused, mida ma soovin kaitsta, kui te mulle oma komisjonides usalduse annate. ma olen kahtlemata sellest kogemusest õppinud ja läheksin edasi sirge seljaga, sest loomulikult äh, pean kinni äh, ka volinike kolleegiumi äh, eetikakoodeksist. siis on esitatud küsimusi ka tagasiastumise kohta. siinkohal tuleb öelda, et tagasiastumine võib olla vahel poliitiline otsus. näiteks, kui mulle oleks süüdistus esitatud, mida veel ei ole tehtud, siis nagu iga teine volinike kolleegiumi liige, oleksin läinud või läheksin siis presidendikandidaadi juurde temaga vestlema ja olukorda analüüsima. teeksin seda loomulikult omal algatusel ja kui vaja, siis kannaksin vastutust see oli see poliitiline pool, aga on ka juriidiline pool selles küsimuses. meie seas on kindlasti ka juriste. juriidilises mõttes, kui nüüd äh, mingi kohtuasja alustamine tähendab automaatselt seda, et inimene peab tagasi astuma, siis see tekitab probleeme üks probleem on näiteks äh, volinike kolleegiumi sõltumatuse küsimus, sest et see tekitab küsimusi kogu kolleegiumi osas, siis olgem ausad, liikmesriikides äh, on äh, kohtusüsteemid erinevad, tekib küsimus, et mis astmes peab tagasiastumine automaatselt siis vallanduma ja loomulikult ka mis tüüpi õigusrikkumise puhul. ja ma leian, et äh, ainus viis, kuidas sellele vastata, on siis öelda, et kui inimene süüdi mõistetakse, siis loomulikult tuleb tagasi astuda, aga süütuse presumptsiooni tuleb siiski järgida, see on põhiõigus. Teie küsimustes äh, oli äh, selliseid elemente, mis puudutasid mitte mind, vaid tegelikult kogu volinike kolleegiumit. Äh, sellest peaks rääkima Ursula von der Leyeniga ja konsulteerima juristidega. lugupeetud koosoleku juhatajad, lugupeetud parlamendisaadikud ja kõik kodanikud, kes meid praegu kuulavad tänase hommiku alustuseks tahtsin lihtsalt öelda seda, et ma olen igati valmis teie küsimustele vastama, aitäh! Thank you very much, madam Goulart! suur aitäh, proua Goulart! Now we start the questions. nüüd alustame oma küsimuste vooruga ja esimene kõneleja Rahvapartei nimel on härra Kovatšev sure,. suur aitäh, proua esinaine, lugupeetud volinikukandidaat. mina tahaksin teilt äh, küsida äh, asukohapõhise äh, piirangu määruse ja regulatsiooni kohta. komisjonil jõuab kätte tähtaeg, mil nad peavad koostama asukohapõhise piirangu määruse esimese hinnangu. me ootame väga seda, millal lõpeb see, kui asukohapõhine piirang äh, lõpetab digitaalse ühisturu õõnestamise. me leiame, et on vaja astuda samme selleks, et tagada võrdne juurdepääs teenustele digitaalsel ühisturul kodanike diskrimineerimine nende asukoha põhiselt, mis segmenteerib turu, ei ole vastuvõetav kas te saate kinnitada, et te laiendate selle määruse ulatust selleks, et see kaasaks ka elektrooniliselt pakutavaid teenuseid, äh, mis tihtipeale kaasavad äh, autoriõigusega äh, kaitstud teoseid, näiteks muusika e, e-raamatud, mängud, aga lisaks ka audiovisuaalne ja transpordisektor, aitäh! aitäh ja palun, proua Kulard! aitäh teie küsimuse eest see on tegelikult väga ilmekas näide sellest äh, digitaalsest äh, reaalsusest äh, meie ühtsel turul. eks te kõik olete ju ilmselt ostnud kas rongipiletit või mingit raamatu teisest riigist eh, veebi vahendusel. mina olen kusjuures selles osas väga tähelepanelik, sest et minu arvates on eh, meie eh, ühtne turg ainult sellisel juhul tõeliselt elav, kui me leiame mingi hea lahenduse. jah, diskrimineerimist peab kindlasti vältima ja selge on see, et tänapäeval on vaid väga vähe ettevõtteid, kes müüvad teenuseid ka piiriüleselt. väga vähesed VKE-d suudavad seda teha või näiteks Lõuna-Prantsusmaal ähm, olen kohtunud äh, väikeste turistiettevõtetega, kes äh, teatavad, et nad ei suuda näiteks müüa veini piiriüleselt neile turistidele, kes on äh, veini nende juures maitsnud. ma tean, et töö selle nimel käib ja võin teile vastuseks öelda, et teen omalt poolt kõik, et jõuda teie soovitud lahenduseni. loomulikult tuleb kõigepealt hinnata raskusi, te mainisite juba ka ise veebisisu Äh, ja üldse sisu, mis äh, laieneb autoriõigustele, see on tõesti tundlik teema. kahtlemata viime läbi põhjaliku uurimistöö ja töötame tarbijaühendustega, äh, tööstuse esindajatega ja parlamendiga selleks, et leida see kõige pa-, parem meede, kuidas edasi liikuda. Mis... ja täiendav küsimus, härra Kapatšev. suur aitäh kui me räägime topeltstandarditest asukohapõhises piiramises ning arvestades, et teie astusite tagasi Prantsusmaa kaitseministrina, siis kas teie meelest ei ole ka see topeltstandard, et teie valitsus on valinud teid volinikukandidaadiks? kas te selgitaksite seda meile, te küll üritasite alguses, aga selgitage palun uuesti. Need põhjused, mis äh, olid äh, asjakohased kaitseministrina tagaastumiseks, miks need ei ole äh, ta-, as-, asjakohased põhjused äh, volinikukandidaadi kohalt tagasiastumiseks. proua Kular. jah, äh, üsna selline toekas küsimus, aga vastan hea meelega. nagu te ütlesite, siis olukord on praegu täiesti erinev. vahepeal on möödunud kaks aastat. Prantsuse kohtusüsteem kuulas mind üle, mul ei ole süüdistust esitatud nii et juriidiliselt on see olukord täiesti teine. pealegi parlament, Euroopa Parlament otsustas peasekretäriaadi otsusega pärast äh, olukorda süüvimist, et äh, minu parlamendi assistendid tegid äh, õiget tööd. see ei ole seotud sama menetlusega, mis toimus Prantsusmaal nii et praegu on olukorda heidetud väga palju uut valgust ja selge on see, et eh, see, mida väljendavad kohtud, ei ole midagi poliitilist, ma loodan, et leiame kiiresti lahenduse. ja järgmine kõneleja on proua Borzan Sotsiaaldemokraatide fraktsioonist. aitäh, proua esinaine. proua volinikukandidaat, te vastutate kosmosepoliitika, kaitse- ja tööstuspoliitika, tööstusstrateegia, siseturu, digi, telekom, digiinfrastruktuuri, meedia, audiovisuaalse poliitika ja muude valdkondade eest. Te olete oma vastustes ning ka täna oma kõnes maininud, et te tahate suurendada sünergiat kolme peadirektoraadi vahel ning te tahate oma poliitika ettepanekutes tugineda teenuste, VKE-de teenuste ning audiovisuaalse meedia direktiivi puhul konsultatsioonidele. loomulikult kõigi nende sidusrühmadega kohtumine võtab palju aega. lisaks sellele tahate külastada liikmesriikide pealinnasid ning konsulteerida parlamendiga, anda neile aru erinevates komisjonides. kuidas te kavatsete kogu selle tohutu töökoormuse oma päevakorda ähm, mahutada ning samas äh, pakkuda Euroopale äh, käegakatsutavaid lahendusi. kuidas te tagate, et kolme portfelli äh, käsitletakse võrdselt ning te annate igale valdkonnale võrdselt tähelepanu, arvestades seda, et need on mõlemad sama surve all? aitäh ka selle küsimuse eest ma leian, et tuleb lähtuda sellest, et äh, väga palju tööd tuleb ära teha, aga ma ei ole ju üksinda selles töös. kui mõelda teistele volinikele, kes peavad tegelema kogu euroalaga, maksunduse küsimusega, finantsteemadega, ma ei ole ühesõnaga ainuke, kellel on äh, niivõrd äh, suur portfell. kui käia liikmesriikides, siis võib ju kohtuda ettevõtete esindajatega, ametiühingute esindajatega, võib-olla ka ajakirjanikega, liikmesriikide parlamentides saab kohtuda vastavate küsimustega tegelevate parlamendisaadikutega, ehk et üks ei välista teist. ja kui me üritame leida võimalikult palju sünergiat eri valdkondade vahel, siis saab katta erinevaid teemasid korraga. loomulikult üritan läheneda asjadele strateegiliselt, nagu olengi üritanud teile seda ka varasemalt selgitada. ja see strateegiline lähenemine tähendabki seda, et võtan lähenemisnurgaks digitaalvaldkonna. kahtlemata ka teate kogu volinike kolleegiumi eh, struktuuri tundes, et eh, volinikel, teatud volinikel on siis ka asepresidendi roll, näiteks Margareete Vestager töötab samuti teatud äh, teemadega, mis äh, jäävad minu haldusalasse. Äh, tunnen teda väga hästi juba varasemast, juba sellest, kui töötasin euroala küsimuste, majandus- ja rahandusküsimustega või ka Prantsuse Keskpanga tööajast ja kahtlemata ei saa ma teile öelda, et saab olema lihtne sellel küsim-, selles küsimuses edasi liikuda, aga me teeme selle nimel tööd. ja teiseks, lapsed. ega minul on kolm last näiteks ja ma olen kõigile neile kolmele üritanud võrdselt aega pühendada. kahtlemata ei ole see alati olnud lihtne, sest et vahel soovib üks laps ja vajab üks laps rohkem tähelepanu kui teine, aga samamoodi kasutan oma mandaati. aitäh ja proua Borsan, kas on täiendav küsimus? mul on ainult väike kommentaar. ma loodan kõigi eurooplaste nimel, et kui te sellest kuulamisest edukalt läbi saate, siis me ei ole olukorras, kus me saame teile öelda, et me ju ütlesime nii. aga nüüd täiendav küsimus. meil on valdkondadeülene eesmärk vähendada äh, süsinikuheiteid ning saavutada kliimaneutraalne majandus ja see peab käima käsikäes tööstusstrateegiaga. aga selle jaoks on meil erinev volinik ning see on ka õige see ei ole seetõttu, et poliitikad on omavahel seotud, äh, miks me peame need ja just seetõttu ei ole meil tingimata vaja neid ühe voliniku portfelli kokku suruda. meil peaks olema kollegiaalsus ja koostöö, mitte konkurents, mis võib õõnestada äh, koordinatsiooni ning äh, portfelli. kas te ei leia, et need tohutud väljakutsed, mis teie ees seisavad, nõuavad enam kui ühe voliniku tähelepanu? kas te ei karda, et te ei osuta piisavalt palju tähelepanu äh, oma portfelli osale, näiteks kultuuri ja meedia osale? kas teie meelest ei ole veider, et meediaprogramm äh, on samas portfellis nagu kaitseküsimused? aitäh ja proua Kulaart! tänan selle lisaküsimuse eest Te juba ise tegelikult ka ütlesite seda, et minu portfelli ulatus on lai, aga samas sinna ei ulatu ka kõik teemad. selle komisjoni üheks suuremaks prioriteediks on süsinikuneutraalse majanduseni jõuda ja see saab olema Franz Timmermansi ja keskkonna ja ookeanidest vastutava voliniku ülesandeks. see kollegiaalsuse mõõde tegelikult on ka päriselt olemas. volinikud peavad äh, sekkuma ka teiste volinike teemadesse, sest et me vajame mitmekesisust. me esindame siin kultuurilist mitmekesisust, me oleme kõik eri riikidest pärit ja me peamegi looma taolist sünergiat. Te küsisite meedia ja kultuuri kohta. mina ei ole seda portfelli ja selle sisu Äh, ette kirjutanud. mina ei öelnud, et mina soovin tegeleda rohkem ühe või teise teemaga. see oli Ursula von der Leyeni otsus, aga ausalt öeldes minul ei ole küll mingit soovi kultuuriteemasid kõrvale jätta. tegelikult ma ütlesin seda ka eelmine kord, et minu arvates on kultuur kõige suurem emantsipatsiooni võimaldav faktor meie kodanikele. me ei saa kultuuri, kaitseküsimusi, tööstusvaldkondi omavahel vastandada. me peame kõiki neid teemasid äh, koos haldama selleks, et meie ühiskond suudaks äh, vastu panna välisohtudele, aga et see oleks samal ajal äh, loomingust pakatav ala nii et ärme vastanda neid teemasid. aitäh ja proua Šaranzova Renew fraktsioonist suur aitäh, proua esinaine. hea Silvi, minu kolleegid tahaks, tahtsid teid teist korda üle kuulata, et te saaksite äh, rääkida meile oma ideedest ühisturu kohta. ma loodan, et sellel kuulamisel teil see võimalus ka tuleb mitte keegi ei kahtlusta seda, et te olete äh, pühendunud Euroopale ning Euroopa asjadele. mina olen veendunud, et te olete enam kui pädev olema selle kolleegiumi liige ning äh, te täidate kõik need kriteeriumid selle portfelliga töötamiseks. nüüd sisust. minu meelest on alati oluline, et me ei oleks naiivsed, kui me räägime konkurentsist ja äride, äh, ettevõtete ärihuvidest. paljudes liikmesriikides tahavad inimesed, et me tegutseks, tegutseksime suurte Ameerika äh, firmade osas aga hoolimata teie headest kavatsustest võib digiteenuste õigusakt asetada äh, Euroopa ebasoodsasse olukorda võrreldes USA või Hiinaga. minu küsimus on lihtne. kuidas te saate meile kinnitada, et see nii ei saa olema? aitäh. Madame Goulart. proua Goulart, palun. Député aitäh selle küsimuse eest. tegu on tõesti olulise küsimusega ja mul on hea meel, et te tõite praegu sisse sellise ülemaailmse mõõte meie arutelusse, sest et ma leian, et just see no okay. vabandust, ma teid katkestan, meil puudub saksakeelne tõlge. Dann machen wir das auf Deutsch. Aber die anderen verstehen nicht ma võin rääkida ka saksa keeles, aga siis keegi teine ei saa minust jälle aru. kui ma räägiks kogu aeg inglise keeles, siis öeldakse, et ma ei peaks kinni keelelisest mitmekesisusest, mis on ju ka äh, kultuuri osa. soovisin proua Tšeransovale öelda seda, et äh, see üleilmne mõõde on väga oluline meie arutelus. kas endiselt pole tõlget saksa keelde? mis me nüüd edasi teeme? ootame veidi, sest kõik saavad tegelikult väga hästi aru, mida te soovite öelda C'est un l'allemand, c'est ça Azo. Ah ah. I hope it was functioning until now. ma loodan, et siiamaani see veel ka toimis. no, no. Okay no madame Goulard, si vous voulez répondre le rapport. ja nüüd võite vastata uuesti, proua Goulard. jätkan siis uuesti, vabandust, kes juba seda algust kuulsid, aga kordan üle, et minu jaoks on väga oluline, et te tõite meie vestlusesse praegu selle üleilmse mõõte. tõepoolest oleme praegu pöördelisi aegu üle elamas. juba mainisin tehnoloogilisi arenguid ja praegu oleme elamas ajal, kus meie Äh, idufirmad tegutsevad väga äh, äh, väga edukalt tehnoloogia valdkonnas, meil on kümme miljonit idufirmat, kes peavad konkureerima Ameerika omadega, kes on konkurentsivõimelisemad, sellepärast et nende käsutuses on nii palju rohkem andmeid. tegu on Ameerika ettevõtetega, aga ka Hiina omadega ja võib-olla ka mõne teise suure riigi omadega kui te usaldate mind ja teisi volinikke, siis äh, paneksime paika juriidilise raamistiku äh, valdkonna jaoks, mis on praegu killustunud äh, ning mis ei ole väljakutseteks valmis. loomulikult tuleb palju ära teha konkurentsi valdkonnas, selleks, et suured ettevõtted jõuaksid ka Euroopa turule, aga põhimõte on lähteriigi põhimõttest kinni pidada selleks, et äh, meie siseturul äh, ringleksid eripäritolu tooted. siis loomulikult ka see äh, veebiplatvormide usaldusväärsuse küsimus ja väljendusvabaduse küsimus peavad pälvima palju tähelepanu. võite küsida, et kuidas selle killustatuse vastu võidelda, sest et eri liikmesriikides on selles osas vastu võetud erinevaid õigusakte kahtlemata tuleb ebaseaduslikust eh, sisust veebis eh, märku anda. ja see saab olema lisaülesanne eh, meile kõigile. me peame tagama selleks, et mingid antisemiitlikud või viha levitavad sõnavõtud internetis ei leviks. me vajame head tasakaalu ühest küljest meie soovitud vabaduse vahel ja piiriülese kaubanduse vahel ja selle vahel, et me saaksime tehnoloogilist arengut tõesti ellu viia. omalt poolt ei taha mina mingit veebipõhist jälgimist või mingite eh, mõtete ja ideede kontrollimist, mida aga peab kontrollima, on see, et eh, ebaseaduslikku veebisisu internetis eh, ei levitataks või mingeid surmaähvardusi. aitäh ja kas on täiendav küsimus, proua Šaransova? Thank you very much for your clear, clear... suur aitäh selle selge vastuse eest. kas ma võiksin veidi kaugemale minna, sest et rääkisite killustatusest Euroopa turul, kui asi puudutab digiküsimusi. ja minu meelest äh, meie siin äh, kojas äh, jagame, et meil on vaja õigusakte, mis aitavad väiksemaid turuosalisi seega kuidas te tagate, et digiteenuste õigusakt äh, ei kahjusta väikseid Euroopa turuosalisi, aitäh! Madame Goulart. proua Goulart, palun. ma ei hakka kordama samu asju üle, aga ühte asja tuleb siiski veel kord rõhutada. väga oluline on meie äh, tegevuste sidusus räägime väikestest ettevõtetest ja VKE-dest laiemalt. me saame ellu rakendada mitmeid meetmeid, et neid aidata. näiteks äh, äh aidata neid äh, rahastusega. mina soovin äh, äh tööle panna sellise VKE-de eriesindaja, kes tegeleks just VKE-dega seotud küsimustega meil on vaja lahendada eeskirjade alaseid küsimusi, sest et nagu mainitud, soovime uut raamistikku selles küsimuses, aga ka jõustamisküsimused tuleb uuesti üle vaadata, sest on liikmesriike, kes teatud õigusakte näiteks ei ole vastu võtnud ja on liikmesriike, kes äh, ei võimalda oma eh, väikestel ja keskmise suurusega ettevõtetel nii aktiivsed olla, kui nad seda võiksid. nii et eh, eeskirjad, siis eh, rahastuse küsimus ja eriesindaja VKE-dele, kõik see on väga oluline selleks, et tegeleda ka jõustamisega. aitäh, järgmiseks härra Karem roheliste nimel. Ah, au-delà de nos divergences sur le fond, notre proua Goulart, hoolimata meie erinevustest sisu poolest, meil on kaks, eh, kaks eh, peamist probleemi, mille hulka kuulub see teie portfell, portfelli küsimus. hoolimata sellest, mida te täna ütlesite, on need probleemid meil ja teie kandidatuuriga seondub ka eetiline probleem. me teame, et kahtlus ei peaks institutsioonidele üle kanduma ja teie kirjalikud vastused ja teie suuline esitus täna ei hajuta neid hirme. Te ütlesite, et kui te olite parlamendi liige, siis eh, olite te täiesti ausad, aga te ei muretsenud selle pärast, et teile tasuti nii palju palka eramõttekojast. mis juhtub siis, kui kui te tegelete oma portfelliga ja viie aasta pärast saate aru, et tegelikult oleksite pidanud midagi teisiti tegema. lugupeetud parlamendisaadik. see, mida ma olen ka oma vastustes üritanud seletada, on see, et äh, meil on siin praegu tegu sellise kahetise küsimusega, ühelt poolt juriidilised aspektid, teisalt eetilised küsimused. ma olen teie enda ja teie fraktsioonikaaslastega sel teemal juba arutanud, aga vastan teile uuesti täna hommikul. see kahetine küsimus tuleneb sellest, et juriidiliselt on parlamendiliikmetel võimalik tegutseda ka parlamendi tegevuse väliselt ja seda ma ka tegin. kõik Eh, need inimesed, kes mind tunnevad, teavad, et eh, Euroopa väärtuste teema on mulle äärmiselt südamelähedane. räägime nüüd ka eetikast. see on subjektiivsem teema ja eetika tunnetamine võib eh, eri inimestel olla ka erinev. see on tõesti kahtlemata tundlik teema ja täiesti objektiivselt võttes võivad eri inimesed asjadest erinevalt aru saada. mina olen endal eetika osas alati eh, olnud väga range. parlamendiliikmena siin Euroopa Parlamendis olen eh, väga eh, palju võidelnud näiteks lobistide vastu, parlamendiliikmete eetikakoodeksi eest, ma tean, et ma ei ole enam Euroopa Parlamendi liige, aga vahest äh, oleks vaja ka öelda, et meie Euroopa Komisjonis on äh, eetikakoodeks äh, väga selgelt äh, paigas, kõik äh, volinikukandidaadid peavad olema laitmatud ja võin teile öelda, et minu maine on laitmatu. kahtlemata olen ma minevikust üht kui teist õppinud ja kahtlemata tuleb siin praegu mängu ka inimlik mõõde me kõik areneme pidevalt, mina vähemalt üritan kogu aeg edasi areneda ja soovin seda teha ka edaspidi, kui annate mulle täna selleks võimaluse. palun, härra Kerem veel kord. sellegipoolest on meil veel üks selline hägune osa seal, hall valdkond. ma ei saa aru, kuidas te saate öelda, et te, teil on samad standardid riiklikul ja Euroopa tasandil. mulle tundub, et siin on topeltstandard teil miks te otsustasite tagasi astuda kaitseministeeriumist, kui need süüdistused kõigepealt esitati või siis, kui need kahtlused tekkisid ja miks te sellegipoolest saate astuda siin ametisse? ametlikku süüdistust teile esitatud ei ole, aga see on veel võimalik. esimesel kuulamisel kuulsime me teie käest seda, et need eh, küsimused või probleemid on mõnevõrra erinevad, aga ma ei mõista tegelikult täielikult teie vastust, miks mitte astuda tagasi volinikukandidaadina, te ütlesite, et eh, et te olete valmis seda tegema siis, kui teile esitatakse ametlik süüdistus. ma vist kordan ennast eh, ja juba vabandan selle eest, aga ehm, vastasin samal teemal ühele küsimusele ka varem ja kordan üle, et see, mis toimus juunis kaks tuhat seitseteist, on täiesti teine olukord kui see, mis praegu valitseb. Euroopa Parlamendi peasekretäriaat uuris minu assistentide teemat, kes töötasid minu jaoks rohkem kui viis aastat ja ehm, üldiselt minu arvates on see tagasiastumine tol hetkel äh, oli õige samm äh, lihtsalt selleks, et äh, niimoodi sõbralikult lahku minna ja vaadata tulevikku. Te võite Euroopa Parlamendi peasekretäriaadi poole pöörduda ja nad võivad teile üle seletada täpselt samamoodi, nagu nad ajakirjanikele seda on juba teinud, et selles küsimuses on kõik juba lahendatud. jah, ma saan aru, et et äh, asjad oleksid võinud minna ka teisiti, aga ma otsustasin äh, ametist lahkuda ja nüüd, kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta septembrikuus, kaks aastat hiljem, kuulati mind uuesti üle, seda Prantsuse kohtusüsteemi poolt, mulle ei mõistetud süüd, äh, süüd, mulle ei esitatud süüdistust ning äh, üldiselt äh, mulle ei esitata ka tulevikus süüdistust, vähemalt selline mulje praegu on. vabandust, et ma nüüd uuesti kõike üle kordasin. Uh, next... aitäh. järgmiseks saab sõna proua Juron, ID nimel, palun. hea volinikukandidaat. et qui déclare en Äh, lugupeetud volinikukandidaat, äh, te ütlete, et te olete siin puhas, äh, te ütlesite seda ka aastal kaks tuhat kolmteist, aga kui ma nüüd loen neid teie uusi vastuseid, siis jällegi te väldite otseseid vastuseid ja sellepärast kutsusimegi teid siia ju uuesti uuele kuulamisele. Te ütlesite, et teie ei ole saanud lobitöö eest mingit palka, küll aga olete te töötanud ühe mõttekoja jaoks. oma kirjalikes vastustes räägite te muuhulgas äh, Äh, ka sellest, et olete sellelt mõttekojalt saanud väga palju palka. siis olete olnud Prantsuse Keskpanga asepresident. aga kus äh, on ikkagi äh, teie need missioonikirjad nendest eelnevatest ametikohtadest, mis juriidilise süsteemi alusel te saite nii palju palka, kus on registreeritud teie äriühingud? aitäh, proua Kular. lugupeetud proua parlamendisaadik, kordan taas kord üle mõned asjad, aga see on täiesti arusaadav. eks niimoodi see mäng ju käibki, teil on õigus nende asjade kohta küsimusi esitada ja minul vastata. ma tõmbaksin siin joone vahele kahele asjale. Prantsusmaal nimelt on äh, niimoodi, et kui teil on assistendid, siis nad on justkui teie alluvad, samas kui inimene töötab mõttekoja jaoks, siis ta seal ei ole justkui alluv, vaid eh, võrdne võrdsete seas. mõttekojas ei tegeleta lobiga. me arutasime seal asju, kohtusime kodanikega selleks, et Euroopa väärtuseid edasi kanda üritasin neile küsimustele vastata ka oma vastustes ja olla niivõrd äh, konkreetne kui võimalik. kusjuures need vastused kiitsid heaks ka need inimesed, kellega ma varasemalt koos olen töötanud. mul ei ole rohkem midagi lisada sellele, mida olen juba varasemalt öelnud uh,. Thank you, follow up, madam uh, Juru. Madame, concernant mis puudutab eh, teie tegevust selles eh, mõttekojas, eh, siis te jah, rääkisite seal oma vastustes sellest, kuidas te päevakorda seal korraldasite, kohtusite eri suursaadikutega, pidasite telefonikõnesid, aga aastal kaks tuhat viisteist töötasite te ka Guy Verhofstadtiga Euroopa tuleviku konverentsi nimel selleks, et Brexiti teemadel inimesi harida. aga Brexiti referendum äh, Ähm, toimus ju kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal. Äh, lisaks, see, see tähendab siis seda, et te töötasite millegi selle nimel, mida veel polnud toimunudki. Äh, lisaks saite te palka töö eest, mida tegite Kiefer Hofstadtile, Europarlamendi saadikule. palun seletage meile, kuidas selle mõttekoja tegevus siis täpsemalt ikkagi käis ja äh, kuidas on seotud ta Goldman Sachsiga, siis seesama mõttekoda? Madame Goulard. proua Goulard, sõna on teil. Madame. mis puudutab äh, Briti referendumit, äh, siis äh, kahe tuhande viieteistkümnenda aasta konservatiivide partei manifestis räägiti Brexiti referendumist, nii et tegu ei olnud mingi ennekuulmatu asjaga ja te teate, et aastal kaks tuhat kuusteist sõlmisid Euroopa Liit ja Ühendkuningriik eh, leppe selleks, et seda referendumit vältida või vähemalt, et tagada mingi juriidiline alus eh, Ühendkuningriigi ja ülejäänud Euroopa Liidu edasisteks eh, suheteks, selleks et Ühendkuningriik ei lahkuks Euroopa Liidust. nii et aasta varem oli see teema vägagi õhus see oli ka väga oluline teema, sest et äh, siinkohal räägime ju ühest liikmesriigist, äh, kes on meie liidu liige, kes on tohutu suur demokraatia, suur äh, kaubandusjõud meie liidus, nii et ma ei ütleks, et meie tegevus oli kuidagi kahetsusväärne. pigem ütleksin, et on väga palju neid asutusi, kes üritasid Brexiti eh, referendumi tulemusi kallutada ja eks eh, niimoodi see lihtsalt oli. Next speaker, Mr Krasnobes. aitäh. ECR-i kolleeg saab sõna, palun mm.. aitäh, mina räägin poola keeles. Pani przewidywane bardzo szerokie kompetencje sprawiają, że nasuwa Te väidetavalt on teil väga palju erinevaid pädevusi, nii et mul on väga palju küsimusi. aga esitan teile sellise küsimuse, et te avaldasite mitmeid raamatuid ja ma küsingi, millist Euroopa sotsiaalset või majanduslikku mudelit te eelistate? kas te leiate, et on selline süsteem, kus rikkad, kes tulevad kuskilt väljaspoolt, kes teevad vastuolulisi tehinguid, võivad rahastada Euroopa Parlamendi liikmeid ja tohutut, tohutuid summasid suunata valimiskampaaniatesse ja kas te näete, et see on hea mudel, mida Euroopas järgida ja kas teile ei valmista muret see, et on selline teatav ühiskonna mõjutamise teine justkui kiht. kas te ei leia, et sellised tavad peaksid väga selgelt olema hukka mõistetud? aitäh selle küsimuse eest. kui ma nüüd õigesti aru sain, eh, sest kuulasin tõlget, eh, puudutas teie küsimuse esimene osa selliste majanduslikku mudelit ja ühiskondlikku mudelit mida mina eelistan, mina eelistan ikkagi seda, mis on äh, põhiõiguste hartas kirjas aluslepingutes, ehk siis äh, sellist ühiskonda ja majanduslikku mudelit, äh, mis tugineb ühistele väärtustele, mille on heaks kiitnud kõik need riigid, kes on aluslepingutele alla kirjutanud ja ma leian, et me ei pea kogu aeg eh, neid väärtuseid üle kordama, need on aluslepingutes kirjas ja voliniku tegevuskava tuleneb eh, aluslepingutest ja põhiõiguste hartast ma loodan, et ma sain õigesti aru, aga võite mind parandada, kui ma valesti aru sain, et teie küsimuse teine pool puudutas eh, desinformatsioonikampaaniaid ja uute vahendite kasutamist selleks, et välisriigid saaksid mõjutada Euroopa Liidu siseküsimusi ma tean, et ametist lahkuv volinik on selle teemaga juba tegelenud, ta on sellesse teemasse rakendanud palju energiat ja tähelepanu ja ma tean, et eh, Prantsuse välisministeerium ja kaitseministeerium tegelevad selle küsimusega samuti, sest nagu te ütlesite, on äärmiselt oluline, et me väldiksime välissekkumisi selleks, et meie demokraatiat õõnestada. selline tegevus on täiesti lubamatu ja kahtlemata kuulub see ala ka minu voliniku portfelli, aga ka Veera Jurova eh, voliniku portfelli ja veel mõne teisegi voliniku eh, tegevusvaldkonda, sest et tegu on eh, mitmeid portfelle hõlmava alaga, mille küsimuses ei saa olla naiivne. kahtlemata on selliseid elemente, mis aitavad meil desinformatsioon ja välissekkumist ja libauudiseid märgata ja kahtlemata tuleb välja tuua ka see, et tuleb alati teada anda sellistest juhtumistest. Euroopa Komisjoni sõltumatus ei tohi sattuda löögi alla. ma loodan, et ma sain küsimusest õigesti aru um,. härra Krasnodebski, kas teil on täpsustav küsimus? moje pytanie nie było, nie było zrozumiane. Nie chodziło raczej o władzę. Tundub, et minu küsimus ei jõudnud päris hästi kohale. ma rääkisin siin rahavõimust, raha mõjuvõimust, nende väga jõukate või rikaste inimeste mõjust, kes justkui teeksid mingit heategevust, aga tegelikult üritavad mõjutada meie poliitilisi protsesse räägin siin teatavatest eliidiliikmetest, ka teist isiklikult. Teie ise olete selliste ja tähendab, nende tegevuste tulemuseks ongi populism. nii et sellisest peidetud mõjuvõimust räägin. Need, kes justkui käpiknukkudena liigutavad teisi ja juhivad meie poliitilisi protsesse ja nimetavad seda heategevuseks. Good question proua Kular. jah, ma ütleks, et äh, praegu oli see sõnastus pisut äh, selgem. aga tuleb öelda, et õigusriigis on kõige olulisem see, et äh, seadusi järgitaks ja et seda teeksid kõik. me elame avatud ja liberaalsetes ühiskondades, kus põhimõtteliselt on mõeldamatu, et me peame oma ideaalide eest võitlema või et äh, et me peaksime oma väärtusi kogu aeg üle kordama. kui aga keegi käitub äh, ühiskonda destabiliseerivalt äh, või kui tuleb rääkida desinformatsioonikampaaniatest, äh, siis on küsimus juba hoopis teine. ausalt öeldes me ei saaks filantroopilisi tegevusi ja Äh, raha jagamist kui sellist koheselt hukka mõista, aga mis puudutab libauudiseid, desinformatsiooni ning äh, inimeste äh, arvamuse manipuleerimist, siis sellega tuleb võidelda. Thank you, next speaker is aitäh! järgmiseks saab sõna härra Pompaar. kuue nimel, palun. Goulart Dans une interview au Figaro en 2017, vous disiez proua Goulart, kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal intervjuus ütlesite, et te soovite taastada usaldust ja anda inimestele eh, võimaluse taas Euroopa eest võidelda. Teid valiti nüüd väga olulisele, ühele olulisematest kohtadest Euroopas. kuidas te kavatsete seda saavutada? kuidas te kavatsete jõuda nende inimesteni, kellel on kõige vähem lootust, kelle eh, palk on väga väike, kui te vaatate neid, kes on töötud või kes töötavad väga vähe või kes teenivad väga vähe. meil on kolmsada kolmkümmend eh, miljonit eurot, mis suunati Euroopa raha, eh, Ameerika rahastajatelt ja kui me vaatame ka panganduse mõjust õigusele, me näeme, et teie avaldasite raamatu Eetika ja vastutus. kas te ei leia, et oleks vastutustundlik praegu oma kandidatuurist loobuda? proua Kullar. see, kuidas asju esitada, on, äh, on jah subjektiivne, võib öelda, et äh, et äh, konsultatsiooniettevõtte jaoks töötamine on midagi halba, aga mina ütlen siin lihtsalt, et äh, ma olin vaesusevastase võitluse komisjoni liige, olles parlamendi liige, ja ma olin selle esinaine. on ka teisi asutusi, organisatsioone, Caritas, Silvia Costa Veronique Lopez, äh, teised äh, parlamendisaadikud, äh, kes minuga koos nendes küsimustes töötasid, veel mõned Ühendkuningriigi saadikud. ma tegin väga palju koostööd nende parlamendisaadikutega, nende organisatsioonidega nagu Caritas, selleks, et ka vähemate vahenditega inimesed saaksid oma äh, häälel lasta kõlada, seda on teinud teisedki, Valdis Dombrovskis näiteks. me oleme väga palju koostööd teinud äh, ka teadlastega, äh, ka äh, selliste teadlastega, kes on avaldanud artikleid just äh, vaesuse teemadel, näiteks üks prantsuse teadlane, kes äh, MIT-s äh, USA-s töötab, on väitnud, et vaesuse vastu võitlemiseks tuleb koostööd teha ka nendega, kellel on kõige vähem vahendeid. see ongi elu, me peame võtma endale palju erinevaid ülesandeid ja härra Pompaar, mul on tunne, et teie olete neil, neis küsimustes ka Twitteris säutsunud, et meil on teiega, te olete öelnud, et meil on teiega mitmeidki ühisosasid mida mina olen äh, Euroopa Parlamendi liikmena ja selle vaesuse vastu võitlemise komisjoni liikmena üritanud alati teha, äh, ma olen teinud koostööd ka kuue äh, fraktsiooni liikmetega, muuhulgas Majandus- ja Rahanduskomisjonis, me oleme palju koostööd teinud, nii et te näete, et meil on tegelikult ühiseid huvisid ka. aitäh, täpsustav küsimus? ma vabandan, võib-olla te mõistsite mu küsimust valesti, ma ei küsinud teie veendumuste kohta, nendega seoses mul mingeid probleeme ei ole, teie elu või teie CV-ga seoses, aga lihtsalt see sõnum, mille me edastaksime, kui me kava, kui me kinnitaksime teie kandidatuuri heaks. ja ma arvan, et kõik täna siin mõtlevad sellele, millise sõnumi me saadame, kui me justkui näitaksime, et Euroopa Liit on siin mõjutatud, ma saan aru, et te olete teinud vigu, väga hea, aga mida te teete selle nimel, et neid vigu tulevikus ennetada? kui me vaatame kahe tuhande viienda aasta õigusakti, kas teid on võimalik mitte rünnata selle alusel ja kui me vaatame ka meie kohtumiste protokolli, siis kas te olete nõus looma kontrollikomisjoni, kes nende teemadega tegeleks ja oleks sõltumatu? härra Pompaar, mul on tunne, et selles äh, viimases küsimuses on Ursula von der Leyen juba öelnud, et äh, tema on äh, täiesti poolt, et loodaks mingi selline asutus, kes institutsioonide üle järelevalvet teostaks, ma ei tea, kas see oli täpselt see, mida te mõtlesite nüüd kaks asja. esiteks, mis puudutab minu pädevusi siseturu valdkonnas, siis me peame edasi liikuma solidaarse majanduse edendamisega. see tähendab minu jaoks väga kõrget konkurentsivõimet nendes valdkondades, kus oleme konkurendid kogu maailmaga ja kust peame edasi liikuma. minu jaoks on äärmiselt oluline, et kõik valdkonnad, eh, mis puudutavad eh, kõiksugu kooperatiive, sihtasutusi, laenuasutusi, et nad oleksid ikkagi elujõulised, eriti mis puudutab eh, ka piirimaid, selleks et vältida piirimaastumist eri Euroopa riikides ja piirkondades. sest et see kajastub kohe ka valimistulemustes, kui inimesed ju kannatavad ma tahan äh, tegutseda ka noorte nimel ja edasi liikuda tehnoloogilise arenguga. see on minu jaoks äärmiselt oluline teema. kusjuures äh, ma töötan veel tänapäevalgi vaesuse vastu äh, võitlemise organisatsioonidega. <clears throat> nüüd proua de Sutter, palun. aitäh alustame teise vooruga, mõlema komisjoni liikmed saavad küsimusi esitada ja alustame härra Bellamiist, EPP või Rahvapartei nimel, palun, ITRE komisjonist. tere hommikust! väldime siin segadusi me oleme siin selleks, et tagada, et voli, et komisjon Eh, saab korralikult toimida. me kõik hoolikalt lugesime läbi teie vastused ja te ütlesite, et komisjonist lahkuksite te ainult siis, kui kohus langetaks teie vastu otsuse. kas te ei leia, et teie voliniku tööd nõrgestakse või mõjutakse, kui teie üle kohut mõistetaks? Eh, teil on väga oluline portfell. aga loomulikult süütuse presumptsiooni tuleb siin järgida, aga see võib sellegipoolest mõjutada teie tööd volinikuna. Te ütlesite, et eh, voli, et komisjoni president peab selle üle otsustama, aga seda võib mõjutada kogu eh, volinike kolleegiumit ja kogu komisjoni väga olulisel hetkel Euroopa eh, asjade arengus, nii et see ei ole siin mingi hinnang, aga me peame kindlasti selle teemaga koos tegelema. suur tänu, see on väga oluline, mis te kõige lõpus ütlesite komisjon koosneb erinevatest volinikest äh, ja teile vastates äh, olen ma ettevaatlik, sest et ma tean, et kõik, mis ma ütlen, mõjutab kogu volinike kolleegiumit ja seda tuleb silmas pidada. alati võib juhtuda, et äh, volinike kolleegium seisab silmitsi mingi raskusega ja sellepärast vastangi ma alati kahes osas, esiteks poliitiline aspekt, kus ma võin alati öelda, et jah, loomulikult, kui mulle esitatakse süüdistus ja jällegi ma kordan, et mulle ei ole süüdistust esitatud, kui mulle esitatakse süüdistus, siis nii nagu kõik teised äh, volinikud, kellega see võib äh, juhtuda, kas või homne päev, kuigi ma siinkohal ei süüdista loomulikult kedagi, siis ei ole muud poliitilist lahendust, kui vastutus võtta ja minna rääkima presidendiga. kui mina Romano Prodiga eh, koostööd tegin, siis ei olnud eh, aluslepingutes artiklit seitseteist, kus on kirjas, et eh, komisjoni president võib paluda volinikul lahkuda ametist. ja loomulikult ma teeksin seda. nagu ma ka teie rohelisele kolleegile juba ütlesin, siis eeskirjad on vahepeal edasi arenenud praegu on see artikkel olemas aluslepingutes ja loomulikult läheksin ma Ursula von der Leyeni jutule, ma olen sellest temaga rääkinud, olen ka õigustalitusega sellest rääkinud. ma ütlen täiest hingest ja täiest südamest, et me ei saa automaatselt äh, äh, otsustada, et kui äh, Äh, inimesele süüdistus esitatakse või ta kohtu alla antakse, et siis ta peab tagasi astuma. sest et eri liikmesriikides on kohtu, äh, kohtute töö erinev ja kohtusüsteem on erinev. Te teate, et komisjoni jaoks on sõltumatus äärmiselt oluline küsimus. härra Bellami. Parlons pas d'une situation qui surviendrait en cours de mandat, mais de votre candidature jah, me ei räägi siin millestki, mis toimuks teie ametiaja jooksul, aga te olete täna meie ees kandidaadina. loomulikult eh, eelistaksime me seda, kui me ei peaks seda vestlust pidama, hea meelega küsiks, eh, küsiksime me sisu kohta, aga eh, mõned aastad tagasi rääkisite te siin sellest, et me peaksime valima sellised inimesed volinikeks, keda me on võimalik täielikult usaldada ja kas te nüüd mõistate, et meil on täna samuti vaja sellist äh, kindlat äh, usku? paljud siin ja paljud äh, liikmesriikides peavad nüüd need kahtlused kõrvale lükkama ja kuidas te saate tagada meie kodanikele, et nad saavad täielikult usaldada komisjoni? Je crois que ma leian, et praegu on äh, asi teie kätes, igaühe teie käes, et äh, te vaataks enda sisse ja otsustaks äh, minu saatuse üle. ma tean, et igaüks teist langetab selle otsuse lähtudes põhiõiguste hardas kirjas olevast, lähtudes sellest, et süütuse presumptsioon on olemas ja et tuleb uskuda meie institutsioonidesse. Um, ja järgmise küsimuse esitab proua Kumpula-Natri Sotsiaaldemokraatide fraktsioonist ja ITRE komisjonist. aitäh, esinaine. aitäh kirjalike vastuste eest. ja ma tuleksin tagasi tööstuspoliitika juurde. Teie viies prioriteedis ei ole see selgelt küll kirjas, aga te räägite sellest, et me peame lisama välise dimensiooni ja seda tuleks äh, koordineerida teiste volinike, näiteks Hogani, Vestageri, Timmermansi ja teiste volinikega. Te juba rääkisite sünergiatest, mis on teie portfelli äh, ja äh, teiste vahel ning üksi töötamine ei ole meie ajal üldse võimalik Äh, siin tõsteti mõningaid murekohti näiteks VKE-de kohta. minu meelest peaks digitaliseerimine olema veelgi laiem kui lihtsalt see, et me toome kokku äh, VKE-de äh, jõud, mis moodustavad ühe VKE rakkerühma. seega, miks teie meelest on VKE-d olulisemad kaitsesüsteem, kaitsevaldkonnas, aga mitte näiteks tervises? Te rääkisite, et Euroopa peab olema avatud, aga mitte relvitu ning see peab ennast kaitsma äh, ebakõlvatu äh, konkurentsi eest. kuidas te tagate, et volinik Vestager, kes ütles, et äh, teil ei ole praegu piisavalt vahendeid selleks, et ette võtta kolmandate riikide poolt toetatud ja subsideeritud ettevõtted? Merci, madame la aitäh selle küsimuse eest ja et puudutasite ühte sisulist teemat, mis on tõepoolest oluline. ma leian, et Euroopa on praegu hakkamas asju, asjadest aru saama. ma nägin ühte meie strateegiat Hiina kohta eh, viimasest aastast ja ausalt öeldes eh, on seal näha, et meie mõttemallid on muutumas. siis eh, kaubandusküsimused USA-ga, uute riikide kerkimine tehnoloogia vallas, kõik see paneb meid asjade üle järele mõtlema ja see paneb meil ka seda seni kehtinud vaadet äh, maailmakorrale ka muutma, et enam ei ole sellist äh, multilateraalset äh, maailmakorraldust, WTO reeglitest kinnipidamist, ega see ei ole iseenesestmõistetav ja mina leian, et me peame ikkagi olema avatud, sest et avatus on see, mis võimaldab meil tagada kapitali ja andekate inimeste Euroopasse jõudmise, aga ärgem olgem ka naiivsed. me vajame ikkagi eh, välisinvesteeringute eh, sellise kinnitussüsteemi, mis eh, tuvastaksid, et need investeeringud ei ole tehtud see selleks, et meie tehnoloogiaid varastada kui eh, välisettevõtetel eh, on mingeid halbu kavatsusi eh, ja kes investeerivad meie ettevõtetesse ainult meie tehnoloogia pärast, siis seda tuleb vältida. mis puudutab konkurentsiküsimusi, siis mina olen täiesti veendunud, et konkurentsi võime on meie ettevõtetel väga hea, me ei tohi oma konkurentsieelist eh, käest ära anda, aga me peame seda ainult edasi arendama. Euroopa Liit eh, on suurepärane võimalus eri liikmesriikidel eh, või oma jõud ühendada, nagu näiteks akude küsimuses seda on juba tehtud, ja niimoodi ei räägi me klassikalistest konkurentsireeglitest, vaid millestki uuest konkurentsireeglites on kirjas, et riigiabi on keelatud selleks, et suuremad ettevõtted eh, ei saaks konkurentsieelist väiksemate ees. aga meie mõttemallid on tõepoolest muutumas ja ma olen täiesti kindel, et eh, me tegeleme selle teemaga väga tihedalt edasi, nagu Phil Hogan ütles, me saame asjadest samamoodi aru. ja palun täiendav küsimus, kui te soovite seda esitada jah, ma teen üsna lühidalt, sellepärast et ma ületasin oma aja eelmise küsimusega aga tööstusstrateegia on üks teie äh, vastutustest, selle loomine ja me näeme, et see on äh, suurema ökosüsteemi loomise osa. aga see, seda ei saa võtta eraldiseisvana konkurentsiõigustest Euroopas. me tahame konkureerida ülemaailmsel turul võrdsetel tingimustel. nagu ka eelnevalt mainitud. ja teiseks me tahame toetada Euroopa tegijaid, samas äh, kahjustamata tarbijate valikuvõimalusi. kuidas te siis äh, edendate just neid Euroopa tegijaid uues kaasaegses maailmas? tuletan teile kiiresti meelde, et äh, ähm, et Euroopa Komisjon kiidab heaks umbes kaheksakümmend või üheksakümmend protsenti ettevõtete liitumistest, mis meile es-, esitatakse. ja meil on siin Euroopas neid tegijaid küll. Te mainisite eelmisel kuulamisel 5G-d, Nokia ja Ericsson näiteks äh, on maailma vallas liidrid, nii et äh, me ei ole mingid kaotajad, meil on küll suuri äh, tegijaid oma turul teistes valdkondades võib-olla jah, oleme natukene maha jäämas, aga see ei tähenda, et mujal neid tegijaid ei oleks nagu ma oma sissejuhatavas kõnes ka ütlesin, äärmiselt oluline on see, et äh, meil oleks äh, need äh, oma tegijad nendes meie parimates valdkondades ja see on ka meie parim kaitsestrateegia. et meie ülikoolid oleksid parimad, et meie noored jääksid Euroopasse, see on meie konkurentsieelis ja konkurentsieeskirjad tulevad appi siis, kui on vaja ellu viia mingeid suuri Euroopa-üleseid projekte. Euroopa suurim väärtus on meie tohutu pädevus ja meie spetsialistid, mis aitavad meil õilmitseda. aitäh ja järgmisena saab sõna proua Tlabajova Renew fraktsioonist, eetrikomisjonist. aitäh, proua esinaine ning ma räägin tšehhi keeles proua volinikukandidaat, hea Silvi. kuigi minu meelest on mõned küsimused siin arutelus väga huvitavad ning ma austan Prantsuse poliitikat, siis ma tuleksin tagasi teie portfelli puudutavate küsimuste juurde. erinevalt oma kolleegidest lugesin väga põhjalikult läbi teie kirjalikud vastused ning ma hindan neid samme, mida te olete lubanud võtta selleks, et kaitsta VKE-sid. meil on kakskümmend neli miljonit SME-d, VKE-d ning nad olid ka eelmise voliniku jaoks äh, prioriteedid, aga kõiki eesmärke ei täidetud, seega ambitsioonikas plaan on väga teretulnud. kirjalikes vastustes räägite sellest, et meil on vaja leevendada halduskoormat selleks, et soodustada äh, VKE-de juurdepääsu rahastamisele ning äh, lahendada hilinenud maksete probleem. see on õige viis edasi liikuda ja ma tervitan seda, aga minu küsimus, kas teil on selge nägemus selle kohta, kuidas seda kõike praktikas rakendada, kuidas muuta see reaalsuseks? kuidas me rakendame ja jälgime äh, neid äh, VKE-de uue strateegia algatusi, kas te kavatsete kasutada Euroopa poolaastat ning kui jah, siis kuidas? aitäh ja proua Kulard uh,! Äh, merci, madame la-. aitäh selle küsimuse eest! nagu te ise ka seda mainisite, kui meil on kakskümmend neli miljonit uh, sellist ähm, sidusrühma, siis äh, on väga keeruline seda äh, dialoogi vedada, eri liikmesriikides on tegu väga erinevate VKE-dega, kus on startup'e, kes selliseid äh, pereettevõtteid olukord on tõesti väga erinev. nagu ma oma sissejuhatavas kõnes ka ütlesin ja eelmine kord, äh, siis tuleb asjasse suhtuda niivõrd mõistlikult kui võimalik. iga kord, kui ma liikmesriigis, mõnes liikmesriigis käin, siis äh, küsivad ettevõtjad mult äh, mingeid konkreetseid lahendusi. hilinenud maksete osas on meil direktiiv olemas ja seda tuleb rakendada kõigis liikmesriikides. see on üheks siseturuvoliniku pädevuseks, nimelt neid vastavaid direktiive rakendada ja seda ma kavatsen ka teha. teiseks, rahastuse küsimused Te juba mainisite seda ka ise, meil on äh, äh siis ettevõtjate kasvamiseks teatud fonde selleks, et äh, neile eraldada abivahendeid, siis InvestEU, uus äh, fond äh,, mis saab alguse juhul, kui mitmeaastane finantsraamistik vastu võetakse, ma loodan, et see siis niimoodi saab olema, aitab samuti VKE-sid meie mõte on luua ka VKE-de eriesindaja täiskohaga ametikoht, kes äh, oleks vahendajaks meie ja äh, VKE-de vahel. seni tegeles selle küsimusega volinik Pienkovska. siis digitaalküsimused. me oleme rääkinud juba digitaalteenuste õigusaktist, ka digitaalteenused aitavad VKE-sid. võib-olla näitab minu vastus olukorra äh, lõhestatust ja killustatust, äh, aga see tegelikult peegeldab ka VKE-de äh, olukorda, me peame üritama olukorda sidusamaks muuta, ühtlustada seda olukorda, aga tegelikult puudutab see teema ka teisi volinikke, näiteks töökohtade või keskkonnavoliniku teemasid, nii et me otsustame nendes küsimustes koos. ja palun täiendav küsimus, proua Tlapõeva aitäh üksikasjaliku vastuse eest. nagu juba öeldud, siis kirjalikes vastustes äh, ütlete, et Euroopa õigusaktide varajases staadiumis ehk siis staadiumis, kus hinnatakse mõju, on vaja võtta arvesse ka mõju VKE-dele. Te olete rõhutanud ka, et töötate rohkem regulatiivsete järelevalveorganitega meil on juba praegu liiga palju õigusakte, mis on liiga karmid VKE-de jaoks, te peate, et me peame leevendama halduskoormat. Te mainisite ka vajalikku koostööd peadirektoraatide ning teie ja teie äh, kaasvolinike vahel. kas te teate, millise kuju võiks võtta koostöö Maris äh, Tšetševisiga näiteks, äh, kes see on taaskord üks valdkond, kus, mis kattub teie kolleegi portfelliga. seega, kuidas te vähendate õiguskoormast koostöös kolleegidega ja palun, proua Kular. tänan ka selle küsimuse eest. tõepoolest, ma ei ole senimaani saanud äh, mainida oma kolleeg Maroš Šefčovitši, kelle portfell on ka väga kaalukas ja kelle eesmärk on tagada parem õigusloome aga ma arvan, et küsimus on refleksis, ehk et kui mingit õigusakti koostatakse, peab kohe automaatselt mõtlema, et kuidas see hakkab mõjutama ka VKE-sid. ma tean, et äh, eelmise komisjoni president on üritanud selle teemaga palju tegeleda, aga loomulikult peame minema kaugemale. ja siinkohal peame teiega koos asju arutama. meie oleme äh, ju teiega ka äh, õigusaktide loojad. rääkides delegeeritud õigusaktidest äh,, Eh, siis tuleb ju leida ka fraktsioonide vahel kokkulepped. olles ise Europarlamendi saadik, tean ma väga hästi, kuidas õigusloome siin käib. ma ei luba teile, et homsest päevast läheb olukord kohe paremaks, aga ma saan aru isiklikust kogemusest, kui olulised VKE-d on meie majanduse jaoks. ma näen, kuidas meie VKE-de töötajad ja omanikud eh, näevad vaeva igapäevaselt eh, et elus püsida ja ma kahtlemata pööran sellele teemale palju tähelepanu ja järgmine küsimus palun proua Šudrovast, Šudrovalt Rahvaparteist. suur aitäh! hea volinikukandidaat, oma täiendavates kirjalikes vastute, vastustes Te kinnitasite, et meedia ja audiovisuaalteenuste äh, sektor saab olema üks teie suurimaid prioriteete, võttes arvesse, kui olulised nad on majandusväärtuse ja kultuurilise tähendusrikkuse jaoks aga tundub, et te vaatate seda sektorit siseturu ja digitehnoloogiate vaatenurgast. ma ei näe äh, ulatuslikku arusaamist selle kohta, kui äh, olulised nad on kultuuriliselt ja teaduslikult. milline on teie nägemus äh, meedia ja audiovisuaalteenuste poliitika kohta? kuidas sobituvad meedia ja audiovisuaalteenuste sektor teie portfelli ning kuidas te tagate, et äh, täiel määral kaitstakse ka nende kultuurilist külge teie poliitikas? no merci beaucoup, madame la députée aitäh, nüüd te võimaldate mul tagasi tulla selle küsimuse juurde. tõepoolest, äh, me ju äh, kuulsime, mida Maria Gabriel selles selle teema kohta rääkis, ma hakkangi temaga selles küsimuses tegema koostööd. me ei saa vastandada erinevaid teemasid. kultuur on äärmiselt oluline, me peame soodustama loomingutegevust ja loomealadega äh, tegelevate inimeste tegevust. kas see puudutab siis videomängusid või mingeid äh, Euroopa Liiduga seotud sisu loomist? kultuur on Euroopa väärtus ja loominguga tegelevad inimesed on meie väärtuseks, sest et äh, nemad on need, kes aitavad meil kultuurilist mitmekesisust äh, igapäevaselt äh, elus hoida. kusjuures kultuurilise mitmekesisuse kohustus puudutab muuhulgas sisu levitamist, mis omakorda äh, soodustab sisu loomist, sest et kui luuakse mingi sisu või mingi kultuuriteos ja keegi seda ei tarbi, on see ju probleemne. see on üks teema, mida tahtsin puudutada. aga nagu sai juba mainitud ka nende suurte veebiplatvormide puhul, selleks, et äh, loomingut Euroopas äh, ei ootaks allakäik, peame mõtlema sellele, kuidas veebiplatvormid äh, sobituvad äh, meie praeguste meetmetega ja kuidas see seal avalduv sisu meid mõjutab. selle kohta on tegelikult vastu võetud ka vastav direktiiv. siis meediaprogrammi äh, abil rahastame näiteks äh, filme, mis saavad ka kõiksugu preemiaid, mida näidatakse liikmesriikide kinodes. see on samuti tähtis ma ei ole veel äh, kõigega selles valdkonnas täiesti äh, kursis, aga ma olen kuulnud, et ka subtiitrite vallas on mingi programm käimas selleks, et äh, eri liikmesriikide filmid jõuaksid teistesse liikmesriikidesse. ka see puudutab kultuuri. ja see küsimus tegelikult areneb edasi ainult juhul, kui meie kultuuritööstus ja kultuuriteoste levitamine pareneb ja täiendav küsimus. ma olen veidike pettunud volinikukandidaat, te kordate seda, mida tehtud juba on, me teame, et meil on probleeme tehisintellekt on midagi uut selle sektori jaoks. meil on vaja kaitsemeetmeid. aga milliseid konkreetseid õigusloomelisi äh, samme te teeksite ja kas te suurendate eelarvet? ma tahan kuulda, milline saab olema teie isiklik lähenemine ja mida teie tahate paremaks muuta? aitäh! rääkides eri teemadest järjest, eh, võibki tekkida oht, et eh, et eh, jõuame sellisesse praegusesse olukorda. ühesõnaga, tehisintellektist jah, me rääkisime natukene ja sellest digitaalteenuste õigusaktist rääkisin ehk pikemalt oma kirjalikes vastustes. aga oluline on see, et me ei vastandaks erinevaid teemasid ja näiteks kultuurivaldkonnas peame keskenduma tulevikule. digitaalteenuste akt, mis ootab meid ees, kavatseb äh, jätkata eelnevates direktiivides paika pandud, aga see üritab paremini äh, väärtustada äh, veebiplatvormidel levitatavat sisu. tehisintellekti teemaline dialoog ootab meid ka ees, näiteks eetilistes küsimustes, aga selge on see, et tehisintellekti hakatakse kasutama ja kasutatakse loomevaldkonnas nii et see on ka tegelikult minu portfelli eh, osa. Te küsisite minult ka eelarve kohta, aga ma tuletan teile meelde, et Euroopa Komisjon ei ole ainuke institutsioon, eh, kes eh, eel, eelarveid paika paneb, nii et aidake meid, et ka teie liikmesriikide eelarved oleksid vastavad. Uh, from... järgmine kõneleja, proua Šaldemoos IMCO komisjonist sotsiaaldemokraatide nimel. proua Kulart oleme nüüd kuulnud ja lugenud teie kommentaare teie väärikuse kohta. sotsiaaldemokraatide fraktsioonis võtame teie vastused praegu teadmiseks, küll aga jälgime teie äh, tööd äh, väga äh, tihedalt, aga nüüd peaks president von der Leyen tegema ka seisukohaavalduse käitumiskoodeksi kohta Te räägite äh, sotsiaalmajandusest ja äh, ühisturust, aga see seos ei ole teie vastuses väga selge. kas te võiksite meile öelda, kuidas teie meelest ühisturg äh, võiks aidata parandada ühisturul sotsiaalset sidusust? aitäh ja palun, proua Kullard! no merci, effectivement tõepoolest, teie küsimus on väga väärtuslik, sellepärast et äh, mingid asjad, mida ma juba mainisin, puudutavad kogu volinike kolleegiumit, aga nüüd räägime konkreetselt minu portfellist. nagu ma mainisin ka vastuses härra Pompaarile, on äärmiselt oluline, et äh, see majandusprogramm äh, ja solidaarne majandus oleksid meie päevakavas esikohal, et me aitaksime ettevõtteid ka selliseid ettevõtteid, kes äh, tegelevad rohkem äh, väärtusahelatega, et need oleksid meie prioriteedid. tegu on ettevõtetega, mis tegutsevad ju meie liikmesriikides ja mis äh, uuendavad meie mõttemalle. Need järgivad erinevaid eeskirju ja ülesandeid, eesmärke, muuhulgas ÜRO-s paika pandud ka kliima eesmärke siia alla kuuluvad erinevad ettevõtted, muuhulgas sihtasutused, organisatsioonid, nad kõik on osa siseturust ja nad äh, mängivad selles oma rolli teenuste osutamisega või uute teenuste väljatöötamisega, mis puudutavad näiteks äh, liikuvust, äh, kliimaküsimusi, siis loomulikult solidaarsusküsimus, meie ühiskonnad vananevad ja äh, noortel on äh, kõrge tööpuudus, minu jaoks äh, on see kõik osa minu portfellist. siinkohal tuleb mainida ka teenuste direktiivi, sest et siin tekib selline puutumus. Te teate, et teenuste direktiiv puudutab muuhulgas neid äh, inimesi, kes soovivad teise liikmesriiki näiteks tööle minna, kõik see administratiivne koormus, seda on siin juba ka mainitud, et näiteks piirialadel töötamine on natuke probleemne. siinkohal teeme koostööd Nicolas Schmidtiga, sest et tegu on ühest küljest probleemiga sotsiaalses sfääris, aga ka teenuste küsimuses ja me üritame tõesti konkreetseid lahendusi luua nende inimeste jaoks, kes soovivad eh, nii piirialadel kui ka teistes liikmesriikides eh, töötada. proua Šaldemus, täiendav küsimus jah, eelkõige rääkides teenuste direktiivist, on meie jaoks väga oluline teada, milline on teie seisukoht selles osas. Te ütlesite, et te ei kavatse seda uuesti avada, aga te täidaksite täiel määral direktiivi põhimõtteid. kas teie meelest on äh, direktiivi aluspõhimõte, et meil on äh, sihtkohariigi põhimõte? meie jaoks on, on see oluline äh, ning sellega saaks tagada parema sotsiaalse sidususe, kas teie meelest päritoluriik on äh, oluline põhimõte? proua Kulard. see küsimus ei puuduta tegelikult äh, või ütleme, et küsimus ei ole selles, et me peame äh, kõik varasemad õigusaktid avama. ärge muretsege, ma ei hakka siinkohal seda lahingut uuesti pidama äh, sest et tegelikult me peame oma usalduse ja tähelepanu pöörama pigem mujale. teenuste küsimus on siseturu jaoks äärmiselt oluline, sest et äh, tööstuses tekib aina rohkem teenuseid, põllumajandus puudutab üha enamaid äh, teenuseid, meil on vastav raamistik olemas digitaalteenuste õigusaktiga me saame jah, loomulikult äh, rakendada teatud eeskirju näiteks veebiplatvormidele, ehk et seal on meil võetud mingid sellised eesmärgid, mida mujal ei ole. põhimõtteliselt on see küsimus ju selge, aga kui te mulle usaldust avaldate, saame edasi liikuda ju koos. Te ju teate, et komisjon teeb õigusakti ettepaneku ja siis äh, teie arutate neid. Teie omavahelised arutelud on äärmiselt äh, väärtuslikud. nii et ma kordan üle, et äh, me liigume edasi uuenduslikul teel, aga me ei alusta kõiki lahinguid uuesti. viimane küsimus teises küsimuste voorus, proua Wise ITRE komisjonist ja Rahvaparteist. proua volinikukandidaat, mul on au esitada tänane viimane küsimus. palun lubage mul seda teha oma emakeeles, taani keeles. Taanis nagu ka Prantsusmaal nõuame äh, avalikus sektoris töötavatelt inimestelt äh, väga kõrgete standardite järgimist. seda ka ministritelt. ministrina oli teil üks kõige olulisemaid ametikohti Prantsusmaal. Te otsustasite ministrina tagasi astuda äh, juhtumi tõttu, mida Prantsusmaal endiselt uuritakse. nüüd kandideerite ühele kõige olulisemale ametikohale äh, Euroopa Liidu institutsioonides rahvapartei fraktsioonis usume meie, et samad kõrged standardid peaksid kohalduma neile, kes on riiklikel ametlikel äh, ametikohtadel kui ka Euroopa Liidu institutsioonides. seetõttu annan teile äh, veel viimase võimaluse, miks me peaksime nõustuma madalamate standarditega nende puhul, kes kandideerivad Euroopa institutsioonidel ametikohtadele. ja samas nõuame kõrgemaid standardeid neilt, kes töötavad Prantsusmaa ametiasutustes. Yes, please, madam Goulard. palun, proua Goulard. Madame la députée, je vous remercie de aitäh, et te tulite veel kord selle küsimuse juurde, sest et niimoodi saan äh, veel kord korrata seda, mida olen juba eelnevalt äh, seletanud. mul on tunne, et see, kuidas teie asju nägite ja seletasite, näeb ette, et Prantsuse Vabariigi äh, seadusi tuleb kohaldada kõikjal, aga see on minu meelest natukene ohtlik lähenemisviis. Te küsisite, mida ma tegin mina võtsin poliitilise vastutuse pärast seda, kui ma olin Ursula von der Leyeniga sellest ka küsinud. Ursula von der Leyen ja mina ise jõudsime järeldusele, et äh, me ei saa automaatselt otsustada, et see, mis varasemalt on tehtud, peab kohalduma ka praegu. muuhulgas sellepärast, et äh, Euroopa Liidu eri liikmesriikides äh, on õigussüsteemid erinevad. mina näiteks ei tea, kuidas on Taanis äh, Eh, kohtusüsteem üles ehitatud või eh, mingid eh, kriminaalküsimused. oluline on see, et kõik volinikud oleksid võrdsed. ning et Euroopa Komisjoni ei ohustaks ükski kohtuasi, mida ühegi voliniku vastu peetakse mingites sellistes segastes tingimustes. me ei tohi automaatsust siia sisse tuua, aga selline automaatne tagasiastumine kohtuasja algatamise puhul ei tähenda seda, et äh, inimene ei tohiks vastutust kanda. ma olen sellest küsimusest rääkinud juristidega ja loomulikult võib-olla ma sain ka tõlkest valus, valesti aru, te ütlesite, et äh, ma astun tagasi äh, või et ma astusin tagasi pärast seda, kui mulle süüdistus esitati, aga mul ei ole süüdistust esitatud nii et palun teid, võtke see otsus minu usaldamise või mitteusaldamise kohta vastu äh, teades, äh, et on olemas süütuse presumptsioon. Uh, ja kas on täiendav küsimus? ma ütlesin, et te astusite tagasi äh, juhtumi tõttu, mida endiselt uuritakse. täiendav kommentaar minu poolt Teie vastusest ma järeldan, et te ei leia, et samad standardid peaks kohalduma äh, volinikule, äh, nagu kohalduvad äh, ministritele Prantsusmaal või Taanis. rohkem küsimusi mul ei ole. Madame Goulard. proua Goulard. lisaksin ühe asja veel ma ei taha, et oleks mingit äh, kaheti mõistetavust olukorra kohta Prantsusmaal. Prantsusmaal äh, kehtib süütuse presumptsioon, seal ei ole mingeid topeltstandardeid. kui ma kaitseministri kohalt tagasi astusin, siis oli äh, president äsja ametisse valitud, olukord oli täiesti teistsugune. miks me räägime siin topeltstandarditest, me elame ju Euroopas õigusriigi põhimõtetest lähtuvalt. siin on ka lähimuspõhimõte äh, vägagi jõus, osa liikmesriike on selles küsimuses või teatud küsimustes liikunud kaugemale kui teised. ma olen rääkinud Ursula von der Leyeniga enda kaasusest ja ka juristidega. me oleme omavahel rääkinud ka poliitilisest vastutusest ja ma juba mainisin, et mina ei saa käivitada automaatselt mingit sellist mehhanismi, mida aluslepingutes kirjas ei ole komisjoni sõltumatust ei saa küsimärgi alla seada. aitäh, proua Kulaart, sellega oleme jõudnud äh, teise vooru äh, küsimustega lõppu. ja nüüd palun volinikukandidaadil teha lühike lõppsõna, äh, mis ei ole pikem kui viis minutit. Madame Kulaart. suur aitäh, koosoleku juhataja lugupeetud parlamendisaadikud, daamid ja härrad, kõik, kes te meid kuulate praegu tahaksin teid väga tänada selle tänase arutelu eest, te olite väga äh, meeldivad ja kenad minuga, me oleme viimastel nädalatel väga palju äh, erinevate küsimuste üle arutanud, tänu sellele olen nii mõndagi teist lähemalt äh, tundma õppinud. ma üritasin teie küsimustele vastata nii hästi ja ausalt, kui ma seda suutsin ja tegin seda kogu südamest ma ei väidagi, et ma tunnen süvitsi kõiki neid teemasid, mis minu portfelli kuuluvad samamoodi nagu teised volinikukandidaadid eh, ei tunne kahtlemata sajaprotsendiliselt enda haldusalasse kuuluvat. me hakkame tasapisi nende küsimustega tegelema. ma mõistan, milline ülesanne minule on pühendatud ja nagu te ka ise ütlesite, on Euroopas demokraatia de defitsiit. demokraatia defitsiit, seda mõistet kasutatakse väga tihti ma olen siin teie ees teisel kuulamisel, aga ma ütleks, et see näitab just, et meil ei ole demokraatia defitsiiti, vaid et eh, volinikukandidaate kuulatakse väga põhjalikult läbi. siinkohal eh, võtke arvesse, teie ees on üks inimene oma minevikuga, kes juba kolmkümmend aastat, peaks ütlema vaata, et kahjuks juba kolmkümmend aastat, kus aeg alles lendab, on tegelenud Euroopa teemadega ja Euroopa väärtustega. tuhat üheksasada kaheksakümmend üheksa, see oli kolmkümmend aastat tagasi, kui alustasin Euroopa välisteenistuses, töötasin Saksamaa taasühinemise teemadel pärast Romano Prodi kabinetis, ma nägin kõiki neid erinevaid muudatusi, mis maailmas toimusid ja millest oleme ka täna rääkinud tänu teie küsimustele. minu arvates on kõik need muutused Euroopas äh, Euroopa Liidu olemust ainult tugevdanud ja selle vajaduse äh, vajadust ainult suurendanud. me oleme tohutu kultuuriline jõud. meie manner on küll vana, aga meil on maailmale nii palju veel anda meil on pakkuda sellist äh, kuldset keskteed kahe suurvõimu vahel, kes praegu omavahel põrkuvad. mina palun teilt ühte asja, hinnake mind inimesena ja minu äh, eelnevaid äh, ametikohti minust endast lähtuvalt. ma loodan, et te annate mulle võimaluse Ursula von der Leyeni komisjonis koostööd teha ja töötada teiste kolleegide ja volinikega, see kolleegium on päris suur, teie ees on praegu siin üks kandidaat, te olete enamik kandidaatidest heaks kiitnud ja palun teil teha seda ka endaga. kui me taaskord kohtume siis loodetavasti headel tingimustel, aitäh, et te näitasite sellist piiriülest demokraatiat eh, selle parimas valguses. suur tänu. suur tänu, proua Kular, nende sõnavõttude eest ja suur tänu kõikide, kõikidele küsimustele vastust andmast. IMCO komisjoni nimel kutsun ma liikmeid, meil on veel paar teadaannet, nagu te mõistate. suur tänu kõigile. ja nüüd proua Valeanile sõna selleks, et koosolek lõpetada suur tänu ka minu poolt. suur tänu kõigile, kes selles osalesid. head kolleegid, järgmine samm on see, et me hindame seda kuulamist. seda tehakse kinnisel koosolekul, koordinaatorid teevad seda kell pool üks toimub see koosolek siinsamas